me oleme täielikult solidaarsed Tšehhi kodanikega ning kõigil Euroopa Liidu kodanikel peab olema ilma viisata võimalus Kanadat külastada. teine teadaanne, üheteistkümnendal märtsil tähistame me Euroopa terroriohvrite mälestuspäeva kahe tuhande neljanda aasta kaheksandal märtsil tappis Madriidi pommirünnak peaaegu kakssada inimest. Londonis kuusteist kuud hiljem sai surma terrorirünnakus viiskümmend kaks inimest. terrorismil ei ole mingit õigustust. mitte ükski terrorist ega terrorismirünnak ei saa Euroopa solidaarsust ja demokraatiat ohustada. ning nüüd kolmas teadaanne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 esimeste konverents